Can we start? kolleegid, kas me võiksime alustada? Um, good afternoon everybody, can we tere pärastlõunat kõigile, alustagem sellest, et võtame vastu päevakorra ja lühidalt siis mõned teadaanded esimehe poolt. ma tuletan teile meelde, et meie tänane kohtumine kantakse internetis äh, otse üle ja tere tulemast ka kõigile meie kuulajatele siis äh, ekraanide vahendusel tuletan teile meelde, et äh, välja on tulnud meie uus infokiri. täna ma olin Koreperis hommikul äh, ja mõned Coreperi liikmed ütlesid, et sellest äh, infokirjast on neile küll palju abi. nii et äh, sekretäriaadile äh, tänud selle eest, et te olete üsna palju vaeva näinud selle asja tootmisega ja raportöörid samamoodi. aga nemad peavad seda väga äh, asjalikuks dokumendiks. ja veel teile infoks, ma olen kohtunud ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetega ja nad palusid julgustada raportööre, et kui nad tahaksid ühendust võtta ECOSOC-i liikmetega, nendel on seal oma allkomisjonid, siis äh, ärgu peljaku, võtku ühendust, nad teevad hea meelega nendega koostööd. ja kui raportöörid seda soovivad, siis palun ja meie tänane kohtumine äh, on üleval dokumendid ka e-miitingu leheküljel, nii et kõik peaksid olema ette valmistatud piisavalt. ja täna on saalis mingil hetkel ka äh, kaamerat, nimelt äh, IPOL peadirektoraat tuleb siia filmima, aga nad nad ainult filmivad ja tooni üles ei võta. aga noh, eks see räägib nii mõndagi meie kõnevõimest. aga protokoll, ma eeldan, et keegi nende osas märkuseid teha ei taha ja kui te ei ole tänase kohtumise lõpuks neid märkuseid esitanud, siis loeme nad vastuvõetuks. nüüd äh, kolmepoolsed äh, läbirääkimised. niikaua, kuni me ootame Andreast, vahetame kaks asja omavahel ära ja alustagem kõigepealt sellest eh, e-call lahendusest, aga enne veel. Teieni jõuavad need dokumendid siin. Need on kokkuvõtteks eh, nendest lubadustest, mille meisse puudutavad volinikud oma kuulamiste ajal andsid Teile infoks lihtsalt, et need dokumendid tellis, tellis meie mm, parlamendi peadirektoraat ja meil ei ole olnud võimalust neid siin kuidagi mõjutada, neid dokumente, vaid äh, need on lihtsalt siis infoks selle kohta, et mida volinikukandidaadid, tänased volinikud ju oma kuulamistel ütlesid. et paari aasta pärast ei pea me seda kolme tundi kõike lindist uuesti üle kuulama aga nüüd ei, me ei peagi enam tõstma ümber päevakorda, sest et härra Schwab on saali jõudnud ja kui teile sobib, siis annab tema ülevaate kolmepoolsetest läbirääkimistest äh, seni, palun. suur tänu, proua esimees, äh, ma jäin natukene hiljaks ja peaksin vist vabandama kõigepealt äh, selle pärast. täna oli meil äh, variraportööride kohtumine mm, võrgutööstuse informatsiooni äh, turvalisuse mm, küsimustes ja me oleme jäänud äh, enda seisukohtade juurde. neljateistkümnendal oktoobril olid meil esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor, siiamaani Itaalia eesistujana ei olnud saanud ametlikku mandaati ja sellepärast kohe eesistumise alguses soovisid nad, et võimalikult kiiresti nimetatakse komisjon paika selleks, et saaks hakata. aga mõistlik on kolmepoolseid läbirääkimisi pidada, kui ka nõukogul on oma seisukoht ja sellepärast me loodame, et järgmisel reedel õnnestub Itaalial saada siis ka nõukogult mandaat läbirääkimiste pidamiseks. üheteistkümnendal novembril tuleme uuesti kokku ja nagu öeldud, täna hommikul variraportööride kohtumisel rääkisime ka kolleeg Pilar de Castilloga ja Jan-Philipp Albrechtiga libekomisjonist äh, otsustasime, et meie soovime saavutada seda, et äh, küberjulgeolek keskendub kriitilisele taristule, et kõikides liikmesriikides tuleb kaitsta seda taristut äh, mis on nimetatud mõlemas direktiivis ja me ootame nõukogult ja liikmesriikidelt, et nad töötaksid välja tulevikuperspektiivi ka operatiivse koostöö jaoks. ilma sellise tulevikuperspektiivita ei ole direktiivil mitte mingit mõtet ja sellepärast me loodame, et nõukogu ja Itaalia eesistujariigina suudab oma partnereid veenda, et see tähtis samm tuleb ära teha minu arvates praegusel hetkel pole siia rohkem midagi lisada suur,. suur-suur tänu variraportööridele. Okay, so progress is being niisiis ähm, mingisuguseid edusamme on tehtud, aga nõukogul praegu veel mandaati ei ole, nagu ma aru saan. ja raportöör ning variraportöörid on teinud ära väga suure töö selleks, et ähm, nõukogu siiski mandaadini jõuaks. aga nüüd siis e-kool äh, seadustus. suur tänu, räägin seekord inglise keeles, ütleb proua Senelova. Eesti kabiin jätkab eesti keeles. ma annaksin teile ülevaate kolmepoolsetest läbirääkimistest kahekümne viiendal septembril otsustas IMCO kolmepoolsed läbirääkimised avada nõukogu ja komisjoniga, mille eesmärgiks on jõuda siis äh, varasele kokkuleppele teisel lugemisel äh, e-kõnesüsteemi kasutamiseks äh, sõidukites. mandaadi aluseks on komisjonis vastu võetud raport, selles võttis parlament esimesel lugemisel vastu oma seisukoha kahekümne kuuendal veebruaril sellel aastal ja läbirääkimiste meeskonna koosseis on kokku pandud, äh, siis ähm, meie esimehest, mina ise olen seal, IMCO variraportöörid on seal, aga ka äh, libe ja transpordikomisjoni äh, kolleegid on kaasatud. kaheksandal oktoobril kohtus meie läbirääkimiste meeskond selleks, et kokku leppida mandaadis ja sellel samal päeval pärastlõunal toimusid siis esimesed mitteametlikud kolmepoolsed läbirääkimised räägiti esimesest äh, paketist poliitilistest küsimustest kõigepealt üks üks kahel põhineva e-kool äh, süsteemi kasutusele võtmisest, räägiti sellest, et kuidas seda laiendada äh, sõidukitesse, millised on tehniliste seadmete ühikud ja osad ning räägiti sellest, et kas see peaks olema kõikides autodes või mitte ja siis äh, satelliitnavigatsioonisüsteemide poolt pakutud teenustega ühtlustamine ning ähm, andmekaitse ja äh, eraelu puutumatuse küsimused, räägin siis lühidalt, kuhu me oleme jõudnud praeguseks. Euroopa Parlament palus kaaluda nõukogul kasutada üks, üks, kahe põhist äh, sõnastust kogu teksti ulatuses. seega vähendatakse äh, sellega äh, selle direktiivi ulatust kuni ainult üks, üks, kahe äh, põhinevate süsteemidele ja see peaks olema siis ka mm, alaliselt autodesse, sõidukitesse paigutatud aga definitsioonid, näiteks nagu kolmanda osapoole teenused, tuleks meie meelest lahti kirjutada rohkem, tuleb eri, eh, tuleks omavahel eristada kohustuslikku e-kool süsteemi ja eralahendusi ja kuidas on võimalik neid koos eksisteerima panna, milline on sellisel juhul ulatus ja milline saab olema tehniline lahendus. loota on, et me leiame Äh, satelliitnavigatsiooni positseerimissüsteemidega kokkusobitavuse osas kokkulepe. toimus lisaks sellele ka kaks tehnilist kohtumist kuueteistkümnendal ja kahekümne kuuendal oktoobril. Nende kahe kohtumise jooksul räägiti nendest äh, teemadest, mis olid neljandas äh, tulbas, poliitilised küsimused seni olid lahendamata, poliitilised erandid, definitsioonid, lisad, tehnilised nõuded ja standardid, äh, lahendamata põhjenduspunktid ja nii edasi. kuigi me ei ole nõukogust saanud veel tehnilistes küsimustes lõplikku seisukohta, on nad viidanud sellele, et nad on positiivselt meelestatud enamus nendest küsimustest, mis on vaatluse all olnud eile toimus äh, järjekordne ametlik variraportööride kohtumine, kus äh, me kõik leppisime kokku meie läbirääkimiste positsioonides äh, järgmise tri-, kolmepoolse läbirääkimise osas, mis leiab aset järgmise nädala kolmapäeval ja kus räägitakse järgmistest asjadest ja juurdepääs sõltumatutele teenusepakkujatele, platvormi avamine, perioodilised tehnoülevaatused, infrastruktuuri äh, Ähm, moderniseerimine, juurdepääs, äh, äh, seadmete seadistamine ka teiste sõidukite puhul ja siis äh, rakenduskuupäev. ja lisaks sellele peame rääkima veel ka eraelu kaitse ja andmekaitse küsimustest. me mitu korda oleme viidanud nõukogule, et artikkel kuus on üks meie peamiseid prioriteete ja seega ma tõesti loodan, et nõukogu on valmis äh, nõustuma kõikide Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutega, mida on toetanud ka Kodanike Vabaduste Komisjon vahetult enne esimest äh, läbirääkimiste vooru. on ainult mõned lahtised küsimused veel. Nendest kõigist me eile ka variraportööride kohtumisel rääkisime ja leppisime kokku, et milline saab olla meie, olema meie läbirääkimiste mandaat. ja selle alusel me siis teeme ettepanekuid põhjenduspunktidesse ja ka lõik ketesse. ma tahaksin kasutada seda võimalust ja tänada kõiki meie kolleege, kes on meie läbirääkimiste meeskonnas, aga suur tänu ka nõukogu ja komisjoni esindajatele. meie töö on kulgenud väga positiivse noodi all ja läbirääkimised tegelikult on olnud sisuliselt väga-väga äh, rasked, aga suhtumine on olnud konstruktiivne ja kõiki, kõik osapooled on huvitatud ilmselgelt äh, kokkuleppe saavutamisest, seda veel Itaalia eesistumise ajal. suur tänu! Any other comments from any other? kas on kommentaare, märkuseid e-kooli äh, töörühmast? siis ka minu tänusõnad mõlemale raportöörile ja sekretäriaadi meeskonnale, kes tõesti tegelevad nende väga tehniliste küsimuste ja üksikasjadega ja üritavad teha koostööd. ja eriti tuleb välja tuua ka seda, et me üritame teha koostööd, teha, teha koostööd teiste valdkonnakomisjonidega. ma usun, et kui meil õnnestub saada hea maine, et me oleme hea komisjon, millega teha koostööd juba praeguses parlamendi tööetapis, siis sellest lõikame kohe kindlasti kasu järgnevatel aastatel. me ei eelda, et me kõikides ko-, küsimustes kokkuleppele jõuaks, sest siis me poleks poliitikud, aga tõesti tähtis on, et me kuulaksime ära ka teiste komisjonide mured ja aitaksime neid ning tegeleksime nende küsimustega, kui võimalik ja see kindlasti parandab ka meie komisjoni mainet. nii et suur tänu selle eest. kas me võime minna edasi ja hakata rääkima arvamuse projektist mis puudutab konkurentsipoliitikat. tegemist on omaalgatusliku raportiga, see puudutab Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruannet. tegemist on äh, raportiga, mis koostatakse Econi komisjonis. Morten Messerschmidt on raportööriks ja Kaja Kallas meie äh, komisjonist on arvamuse projekti koostaja ning ma annangi sõna raportöörile ja siis kõikidele variraportööridele ja panen kirja ka need, kes soovivad veel sõna saada. palun. Uh, uh, aitäh, ma üritan teha lühidalt see arvamus ise on väga selgesõnaline kõigepealt ajakava kohta öeldi, et äh, selleks, et me jõuaksime arvamuse vastu võtta enne, kui EKONi komisjon äh, hääletab selle üle ja sellepärast äh, muudatust ettepanekute tegemise tähtaeg on kuu aja pärast, neljandal detsembril ja EKOn hääletab siis kahekümne teisel jaanuaril. vabandust, meie hääletame kakskümmend kaks jaanuari ja EKOn siis nädal hiljem Euroopa Liidu konkurentsivõime poliitika käib äh, käsikäes siseturu seadusandlusega ja konkurentsipoliitika on meie töö väga tähtsaks elemendiks selleks, et siseturgu lõpule viia. ja see mängib tähtsat rolli ka siseturu toimimises sellepärast ma siin arvamuses toonitasin ka seda, kui tähtis on tugevdatud koostöö peadirek-, konkurentsivõime peadirektoraadi ja meie komisjoni vahel. iga-aastane komisjoni konkurentsiaruanne puudutab väga paljusid erinevaid küsimusi. ma oleksin äh, väga paljudest nendest soovinud rääkida, aga mulle tundub, et et äh, ECONi äh, valdkonda puudutamine äh, jääb ECONi raporti jaoks ja sellepärast palun, et kolleegid piirduksid nende pädevustega, mis on siseturukomisjoni pädevuses, kui nad teevad muudatusettepanekuid. ma olen siin välja toonud digitaalse valdkonna, sest minu arvates on väga tähtis selle valdkonna jaoks ühtse turu äh, lõpuleviimine. Google'i puhul ma siin parandaksin natukene seda, mis ma olen öelnud. siin on kirjas, et Google on võtnud siduvaid kokkuleppeid. praegusel hetkel on pigem välja pakutud need kokkulepped, aga komisjon nendega ei nõustunud, nii et ma teen muudatusettepaneku selleks, et seda punkti parandada see, et see küsimus välja toodi, ei ole see, et me poliitiliselt äh, sekkuksime, vaid me soovime, et komisjon hoolitseks sellest, et iga otsus, äh, mis võetakse, et äh, aitaks leida ka, lahendada probleemi VKE-de idufirmade jaoks, mis on kaasatud sellesse küsimusse. nii et ootan nüüd juba põnevusega teie kommentaare ning loodan, et meie koostöö kujuneb edukaks Andreas. Andreas, jah, suur tänu, proua esimees. kõigepealt variraportöörina Rahvapartei fraktsioonist äh, suur tänu Euroopa Liidu konkurentsivõime aastaaruande eest. suur tänu kolleeg Kallasele suurepärase kokkuvõtte eest nende mõtete jaoks, mis tõesti on IMCO komisjonis äh, sügava analüüsi ära teeninud. aga ma leian, et nii mitmeski kohas tuleb veel teha muudatusettepanekuid või lihtsalt pidada läbirääkimisi selleks, et dokumenti parandada. selleks, et äh, vastutava komisjoni raportit natukene muuta. minu arvates on väga tähtis see, et välja on toodud digitaalse ühtse turu killustatus, aga samal ajal tekib ka küsimus, kas võrkude neutraalsus puudutab konkurentsikontrolli või äh, äh, puudutab see ka seadusloomelisi sätteid, mida siiani ei ole vastu võetud, nii et ma arvan, et siin tuleb tõesti mõelda, kuidas see õige sõnastus leida teiseks on minu arvates väga positiivne see, et internetpunktis kaks mängib väga tähtsat rolli ja et otsingusüsteemid on välja toodud. mina alati üritan äh, üksikud ettevõtted äh, välja jätta seadusandlustest, aga ma leian, et kui me siin mainiksime otsingumootoreid, siis igaüks teaks, millist menetlust me siin mõtleme. see viga, mis siin on, äh, jah, kolleeg Kallas parandas seda juba, nii et tõesti Euroopa Komisjon ja Google ei ole veel jõudnud kokkuleppele. aga tähtis oleks ka see, et me kasutaksime seda menetlust selleks, et vaadata, kuidas viimastel aastatel Euroopa konkurentsiõigus on oma esialgsest kujust eemaldunud et nüüd üha rohkem lepituse kaudu ehk siis artikkel üheksa kaudu üritatakse vaidlusi lõpetada ja üha vähem kasutatakse artiklit kuus mis puudutab just eriti vastuolulisi küsimusi, mis lubab ettevõtetel pöörduda aga Euroopa kohtusse või need ettevõtted, mis kardavad, et otsus on negatiivne või ka tarbijad kardavad, et otsus on negatiivne, et nad võivad pöörduda Euroopa kohtu poole. mõlemad Äh, võimalused kaovad ära, kui kasutatakse levitusmenetlust ja sellepärast ma leian, et tarbijate vaatenurgast peaksime me rohkem rääkima sellest, äh, milline on pikaline perspektiiv konkurentsiõiguse äh, jaoks üleüldiselt Euroopa kohtus Hollandi peasekretär ütles Münchenis äh, konverentsil, et ka nemad vaatavad väga suure murega neid arenguid, see kõik on väga tehniline, aga ma leian, et ka meie komisjon peaks äh, sügavamalt selle küsimusega teki-, tegelema. direktiiv, mis puudutab kahjude hüvitamist äh, ka kollektiivsete äh, hagide puhul, see otsus peaks tulema sellel nädalal, ma loodan selle raportööri, selle direktiivi raportöörina, et liikmesriigid võimalikult kiiresti selle direktiiviga ähm, rakendavad ja võimalikult ühtlaselt. mis puudutab avalikke hankeid, siis hiljem ma tõstataksin selle küsimuse uuesti ja võib-olla parandaksin seda punkti ka oma muudatusettepanekutega. suur tänu ja raportöör võib arvestada sellega, et minu muudatusettepanekud jõuavad temani väga kiiresti. Sorry, Lucy Anderson. vabandust, Lucy Anderson jah, ka minu poolt suur tänu raportöör Kallasele kogu tehtud töö eest, aga ka selle eest, et ta arvamuse nii kiiresti koostas, sest see oli väga hea. mis puudutab siin neid erinevaid punkte, mille puhul sotsiaaldemokraatidel on probleeme ja mille puhul sotsiaaldemokraadid soovisid, et me need läbi vaataksime me leiame, et tarbijakaitse vajab tugevdamist selles ähm, arvamuses, seda tuleks rohkem välja tuua ja meie pooldame ka seda, et digitaalset ühtset turgu tuleb toetada ja et me peaksime siin äh, avatumad olema, aga konkurentsi, selged konkurentsireeglid oleks väga tähtsad siinkohal. ja me peaks peaksime keskenduma ka sellele, kui lihtne on juurdepääs Euroopa koht-, äh, kohtutele üleüldiselt, vabandust. teadusuuringud näitavad, et äh, meil tuleb tarbijate õigusi kaitsta ja meil on ka siin äh, avaliku hanke osas kõhklusi, me sooviks, et siin räägitakse rohkem juurdepääsust välistele turgudele me saame aru, mis oli mõte selle tsentraliseerimisega avalikes hangetes, aga suured äh, riiklikud ettevõtted, koolid ja ettevõtted äh, peavad tõesti ostma suures koguses sisse selleks, et kulusid vähendada. nii et ma saan aru, et see ei ole päris selle komisjoni pädevuses, aga ka tööhõive ja sotsiaalsed küsimused äh, Äh, on ka puudutatud konkurentsipoliitikast ja siin öeldi, et riigiabi on äh, vaja eraldi vaadata, kuid väga raske on riigiabi eraldada konkurentsipoliitikast teatud valdkondades, eriti näiteks transpordis on vaja juhiseid äh, ja samamoodi ka teistes valdkondades, nii et see ei ole midagi, mida me lihtsalt saame eraldada igal juhul suur tänu tehtud töö eest ja järgnevatel nädalatel panustame kindlasti ka omalt poolt. Thank you um,. Dennis de Jong. suur tänu, Dennis de Jong ei ole kohal And can you add Evelyn? Um, we'll do Maria Grappini first. Maria Grappini kõigepealt Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să apreciez uh, munca colegei noastre, Caias. Eu o să mă refer... Suur tänu. Ma tahaksin öelda punktide neli ja viis kohta üht-teist. olen oma eelkõnelejatega nõus selles osas, mis puudutab punkti kuus siin ettepanekus. Uh, praktika ja e kogemuste põhjal võin ma öelda, et uh, väga raske on tõepoolest kohtute poole pöörduda, sellepärast et see on kulukas ja väga palju on selleks vaja dokumente. mitmete VKE-de puhul on see raske sest eh, konkurentsiolud ei ole õiglased ja VKE-d ei saa selle vastu midagi ehk peaks äh, kuidagi menetlusi lihtsustama ning mõtlema selle üle, äh, kuidas äh, VKE-d dokumentidele lihtsamini ligi pääseksid, aga loomulikult on siin kulufaktor. mis puudutab punkti neli, siis siin ilmselt tekib probleem, mida juba ka eelkõnelejad ütlesid ja ka proua Kallas ütles seda ise, et me räägime siin riigihangetest. ja nii nagu me eelnevalt kuulsime, äh, me räägime siin riigihangetest, mis on suuremahulised äh, suured hanked on paraku aga sellised, millele igaühel ligipääsu ei ole Rumeenias olen ma mõelnud, et võiks olla näiteks selline seadus, et regionaalsel või väiksemal kohaliku omavalitsuse tasandil oleks võimalik riigihanke lepinguid kuidagi väiksemas mahus välja anda. nii, et äh, väiksematele hangetele oleks siis ligipääs kõigil VKE-del, koolidel ja nii edasi aga loomulikult äh, Euroopa tasandi seadusandluses on, äh, õigusaktides on see väga ebatäpselt äh, formuleeritud, ehk oleks vaja konkreetsemat sõnastust, kuidas riigihangete eeskirjad võiksid olla. seal räägitakse Euroopa tasandi õigusaktides aga hoopis teistes terminites. see on juba esimene takistus ja seetõttu väikesed üldse osaleda ei saagi Äh, ma vaatasin, kuidas Rumeenias olukorda parandada saab, aga ma ei tea, kuidas Euroopa tasandil seda tehaks, teha saaks. Äh, ehk oleks siis võimalik äh, riigihankeid väiksemaks jagada ja regionaalsel tasandil näiteks koolid, linnad, külad või kohalikud omavalitsused saaksid osaleda. nii et neli ja viis on need punktid ja edasi seire küsimused, ka seda olen ma jälginud, kuidas Rumeenias asjad käivad tavaliselt on nii, et samad suured ettevõtted võtavad äh, riigihankest äh, osa ja siis on allhankijad. Äh, aga probleeme on endiselt palju. nii et kogu see olukord on keerukas, ehk peaks seda liiga suurt tsentraliseeritust riigihanketurul kuidagi pehmendama äh, aga seda tuleb juhtumipõhiselt vaadata. ma arvan, et me peame ikkagi reeglitele otsa vaatama ja püüdma siin selles raportis ka üht-teist muuta. VKE-sid tuleb igal juhul aidata ja see tähendab Euroopa tasandil uut seadusandlust. aitäh! Jean-Philippe Abbott. Thank you. Thank you, Chair. Uh, I, I just would like to... Suur tänu, proua esinaine ütleb härra Albert, Albrecht. ma tahaksin öelda, et äh, see arvamus näeb väga hea välja, äh, mis puudutab äh, mitte ainult konkurentsiametnikke, aga ka näiteks andmekaitseametkonda, siis nemad peaksid olema samamoodi läbipaistvad ja hästi ligipääsetavad eriti mis puudutab äh, selle, seda, kuidas informatsiooni töödeldakse nendes ametites, on praegu jäänud ebaselgeks. ja tihti ei ole ametivõimudel üldse võimalikki kontrollida, kas äh, need teenused on üldse Euroopa Liidu siseturu reeglitega vastavuses. ja minu arust ma ei tea, kas te nägite, et kohtuotsuses äh, käesoleva aasta maist otsimootorid ning nende kohustus äh, andmekaitse reeglitest kinni pidada, näiteks äh, direktiiv üheksakümmend viis, siin otsus on väga selgelt, ütleb, et nendele ametitele Euroopa reeglid kehtivad, kuigi nende ettevõtete peakorter võib asuda kusagil mujal, Euroopa reeglid kehtivad nii et äh, seda võib-olla peaks ka mainima juba kohe siinsamas arvamuses. siin peaks ütlema selgelt, et Euroopa standarditest äh, tuleb kinni pidada, sealhulgas näiteks andmekaitseseadused, mis Euroopa Liidu tasandil kehtivad, aitäh. Evelyn Gebhardt. jaa, tänan küsimuse Evelyn Gebhardt. jah, suur tänu, proua esimees, ka mina tänan proua Kallast suurepärase arvamuse projekti eest ma arvan, et selle projekt, sellest projektist lähtudes on meil võimalik väga hästi edasi liikuda. on kaks punkti, mida mina tahtsin tõstatada ja ka mina veel kord kinnitan seda, mida juba kolleegid ning variraportööri, äh, kolleeg ja variraportöör minu fraktsioonist Lucy Anderson juba ütles. nimelt tarbijakaitset tuleks siia tugevamalt sisse kirjutada, eriti selles osas, mis puudutab punkti neli, sest äh, siin avalike hangete puhul ei pea me arvestama mitme ainult äh, parima hinna ja kvaliteedi suhtega ähm, siin äh, ja kõige odavama hinnaga, vaid tuleb arvestada ka sotsiaalsete kriteeriumite ning kohustustega, äh, keskkonnakaitsereeglite ja tarbijakaitsereeglitega. ma arvan, et ka need aspektid tuleks siia sisse kirjutada. nii et seda tuleks siin kindlasti tugevamalt välja tuua. ma tahtsin sõna saada ka sellepärast, et sõna võttis härra Schwab, kes on nüüdseks juba lahkunud, aga olen veendunud, et tema assistendid annavad talle teada, mis mulle öelda. nimelt äh, olen nõus sellega, et äh, võrkude neutraalsus ei puuduta konkurentsivõime äh, poliitikat, kuid see ei tähenda seda, et see ei puudutaks konkurentsivõimepoliitikat, sellepärast et võrkude neutraalsus on eeltingimuseks selleks, et meil oleks tagatud võrdne konkurents ja sellepärast on väga tähtis, et proua Kallas on selle punkti siia nii selgelt sisse kirjutanud ja mina küll ei leiaks, et oleks hea, kui me selle punkti siit välja võtaksime või kuidagi hakkaksime seda üldsustama vastavalt sellele, kuidas siis härra Schwabi muudatusettepanekud sõnastatakse. ma arvan, et äh, meie fraktsioon konkurentsi võime ja tarbijakaitse osa soovib siin tugevamalt välja tuua any other speakers? kas on veel sõnasoovijaid, küsib proua esinaine. ei, sellisel juhul minul on mõningad kommentaarid endal. Äh, iga-aastases Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aruandes äh, on, sinna on seotud erinevate komisjonide erinevad arvamused ja ähm, meie peaksime jääma keskendunuks oma äh, pädevusele, see on väga tähtis, sellepärast et kui meie hakkame siin rääkima tööhõive, sotsiaalküsimuste ja teistest äh, äh, küsimustest, siis tegelikult see hägustab meie tea-, sõnumit, me peame jääma keskendunuks meie pädevustele. kui te tahate kommenteerida teisi küsimusi, siis tehke seda, aga tehke läbi pädevate komisjonide. meie komisjon konkreetselt hakkab keskenduma äh, Äh, meie sõnum on tugevam, kui me jääme oma pädevuste juurde. mis äh, puudustab, puudutab äh, digitaalset ühtset turgu, siis me peame kindlasti lahtisidumist mõtlema, samuti tarbijate, kasutajate vahelist andmete jagamist ning kindlasti tuleb äh, äh, uutele teenustele võrreldes vanade operaatoritega anda samasugune äh, staadipositsioon. digitaalse ühtse turu vallas peaks olema vähem konkurentsi, mitte rohkem, näiteks siin maksustamis süsteemide osas äh, me räägime äh, siin äh, just äh, teenuste, tasude küsimusi, siis need võiksid vanu monopoli toetada ja mitte konkurentsi suurendada. selle kohta võiksin midagi lisada. ma olen nõus eelkõnelejatega selles osas, et, et punkt kaks siin tuleks ehk ümber sõnastada. Äh, oluline on see, et me konkurentsivoliniku äh, otsust siin ei äh, ütleks ette, oluline on see, et nad tunneksid, et nad on poliitiliselt sõltumatud, nii et ma arvan, et me peaksime kindlasti siin sõnust, sõnastust muutma. Mm, siin punktid neli ja viis Euroopa Liidu riigihanke äh, eeskirjade muutumine toimus eelmise mandaadi ajal. Äh, siin oli poliitiline konsensus kõikide äh, peamiste fraktsioonide poolt ning oluline on siin see, et riigihankeid muudeti seetõttu, et hangetel oleks ligipääs erinevatel ettevõtetel, nii väikestel kui suurtel äh, et ei tekiks ainult suuri äh, monopole ja et innovatsiooni oleks võimalik hoogustada. nii et ma arvan, et äh, neli ja viis äh, muidugi peaksid olema nõus sellega fraktsioonid, aga palun ärge õnnestage seda, mis on olnud parlamendi väga suur saavutus. ma arvan, et me võiksime siin paluda komisjonilt selgitusi selles osas, kuidas Euroopa Liidu uus riigihange eeskirjad töötavad praktikas, et anda siin praktilisi suuniseid sest väga paljudel juhtudel just keskmise suurusega ettevõtted ütlevad, et ma oleks võinud siin hankel osaleda, ma oleksin sama raha eest andnud rohkem innovatsiooni, aga ma ei saanud sellel osaleda, sellepärast et riigihanke eeskirjad olid liiga karmid. et ma arvan, et see oleks kindlasti kasulik siin selgitusi paluda meie oleme komisjon, kelle jaoks tarbija on A ja O. me peame kartellileppeid äh, igas vormis äh, vältima ja kahjunõuetega tegeleme samamoodi. nii et äh, võib-olla sii-, selles vaimus saaks ka muudatusettepanekuid teha. suur tänu, loomulikult on selliste arvamuste kokkupanekul väga raske töö teha, sellepärast et meil on siin piiratud sõnade arv, mida kasutada, mõtteid on palju, aga kas raportöör tahaks veel midagi kokkuvõtteks öelda? Uh, just a quick comment. Uh, tahaksin lihtsalt kiiresti veel lisada, et ma ootan teie muudatusettepanekuid ja kommentaare ning mõningad küsimused, mida tahtsin veel puudutada. mis puudutab riigiabi, siis ma olen nõus, et tegemist on konkurentsipoliitika tuumaga, aga see jääb EKONi komisjoni pädevusse ja sellepärast jätsin ma selle siit äh, arvamusest välja. mis puudutab riigiabi äh, transpordi vallas, siis äh, transpordikomisjon tegeleb sellega äh, Äh, jällegi siit jääb see ära, äh, mis puudutab äh, ligipääsu kohtusüsteemile ja õigusnõule, see on jällegi libe komisjoni pädevuses, nemad tegelevad sellega ja siin ei ole seda seetõttu mainitud, vähemalt detailselt mitte. ma olen nõus sellega, et me ei tohiks siin mingeid konkreetseid ettevõtteid mainida, aga katsume üldisemalt sõnastust kasutada, nii et teeme selles osas muudatusettepanekuid Äh, mis puudutab äh, riigihanget, äh, siis ma olen nõus, et kui Euroopa Liidu eeskirjad on nüüd uues mahus rakendatud, siis peab ootama, et uued reeglid kõigepealt mõjuma hakkaksid. aga siin on oluline see, et VKE-del oleks samamoodi võimalik riigihanke turul paremini osaleda. aga suur tänu kõigile kommentaaride eest! suur tänu! ja tuletan teile meelde, muudatuste tähtaeg on neljas detsember ja hääletame siin komisjonis kahekümne esimesel ja kahekümne teisel jaanuaril. ma võin paluda, et äh, siin täpsustused saadetaks raportöörile, mis saab siis, kui meie Äh, komisjon teeb muudatusettepanekuid, mis ei ole meie pädevuses üleüldse, mis siis saab? siis ei võeta neid ilmselt vastugi. nii et kui on teisi teemasid, siis julgustan teid rääkige teiste komisjonides osalevate kolleegidega, nemad on nende arvamuste eest vastutavad. suur tänu We're running a bit ahead of time. oleme oma ajakavast ees, mis on hea. But if it's okay with all the members present. aga kui kohalolevate liikmete meelest on, äh, sobib see, siis nüüd on meil komisjoni ettekanne ekspordikonteinerite saatekirjade kasulikkuse ning kaasnevate kulude kohta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 checking because the EPP rahvapartei variraportööri ei ole kohal. teised fraktsioonid on, kas te olete nõus sellega, et alustame? ja kui te olete päri, siis ma tervitan Margeli Hoffmanni komisjonist, kes teeb meile ettekande selle ettepaneku osas nii et ekspordikonteinerite saatekirjade kasulikkus ja kaasnevad kulud siis. ma saan aru, et see on teine osa äh, saatekirjadest, äh, et äh, kui konteinerid imporditakse, siis saatekirjad juba on olemas, aga nüüd on ekspordikonteinerite saatekirjade kasulikkus äh, siis fookuses. ja viel, viel dank, Frau Vorsitzende, äh, dass Sie suur tänu, proua esimees, et lubate meil selles küsimuses sõna võtta. tahtsin ennast tutvustada, sest olen esimest korda selle komisjoni ees, olen Margareeta Hoffmann, nagu te juba ütlesite, ja mina olen Olafist vabandust, jah, vale mikrofon läks sisse. Ja, ich wollte äh, mich kurz äh, nochmal vorstellen. Meine ma esitlen ennast veel kord. Äh, minu nimi on Margareeta Hoffmann ja ma olen pettuste vastasest ametist Olafist ning äh, meie oleme siin määruse viissada viisteist ülevaatamisel olnud kaasatud. minu kolleeg on ka siin ja tema äh, Äh, esitleb äh, teile seda tutvustust. ma teen mõned äh, sissejuhatavad märkused. meil on väga hea meel, et te kutsusite meid siia komisjoni ette selleks, et rääkida ekspordikonteinerite saatekirjadest. me oleme alati hinnanud Euroopa Parlamendi tugevat toetust selleks, et kaitsta maksumaksjate raha pettuste eest, ükskõik kas tegemist on siis kulutatud või sisse tuleva rahaga ja see on jagatud äh, vastutuseks nii komisjoni, Olafi kui ka parlamendi jaoks me teame, et väga paljudel on võimalik kasutada seda vabadust, mis on ühtsel turul ja paljud ettevõtted tegutsevad piiriüleselt ja meie jaoks on väga tähtis, et ametivõimud nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil saaksid äh, vajalikud meetmed selleks, et äh, võidelda pettuste vastu tõhusalt eelmisel aastal, nagu te kõik teate, komisjon tegi terve rea ettepanekuid selleks, et määrust viissada viisteist muuta. see määrus võeti vastu juba rohkem kui viisteist aastat tagasi, on väga tähtis, et me kaasajastaksime seda, sest meil on moodne tehnoloogia kasutada ja me peame võitlema ka uute petuskeemide vastu moodne tehnoloogia on siin väga tähtis, samamoodi nagu ka informatsioon, kui meil ei ole informatsiooni, siis see tekitab auke, millega, mida kasutavad ära petjad ja seda, see tekitab auke nii riiklike eelarvete kui ka Euroopa Liidu eelarve jaoks ja meie soovimegi neid seaduseauke täita. me soovime äh, et need muudatusettepanekuid ei tehtaks mitte ainult selleks, et komisjon ja Olav saaksid võidelda tollipettuste vastu, aga isegi veel tähtsam on see, et liikmesriikidel oleksid paremad relvad oma sissetulekute kaitsmiseks. ja see käib käsi käes äh, ning tollipettuste vastane võitlus on jagatud vastutus meil on väga hea meel, et teie toetate meid ja ka liikmesriigid toetavad väga paljusid komisjoni muudatusettepanekuid ning ma tänaksin ka parlamendi raportööride tööd, nii eelmise kui ka praeguse raportööri tööd. me oleme päris kaugele juba jõudnud selles töös ja võib-olla õnnestub meil isegi läbirääkimised lõpetada veel enne aasta lõppu nüüd tuleme tänase küsimuse juurde. me soovime selgitusi andmete jagamise kohta ekspordi puhul. ma tean, et tegemist on küsimusega, mis huvitab teid ja esimesel lugemisel parlament äh, ei kaasanud seda, mida komisjon välja pakkus nimelt ekspordikonteinerite saatekirju seda enam oleme tänulikud, et meil on võimalik täna esitleda oma seisukohta. tahaksin toonitada, et komisjonil õnnestus äh, liikmesriikidele nõukogus selgitada selle ettepaneku sisu. me üritasime näidata, et see, mida me välja pakume, ei too endaga kaasa tööstusettevõtete jaoks lisakoormust, vaid et tegemist on lisandväärtusega võitluses äh, Äh, tollipettuste vastu. põhimõtteliselt me pakume välja seda, et me saaksime juba olemasolevat elektroonilist informatsiooni äh, ja et seda kõike haldaks üksus Olafis. ja juurdepääs nendele andmetele on konfidentsiaalne ning on kindlad reeglid selle jaoks. nõukogu on nüüd põhimõtteliselt kokku leppinud juba selles osas, mis meie välja pakkusime. Komi-, nõukogu ettepanek toetab komisjoni ettepanekut ekspordikonteinerite saatekirjade ja andmete kohta. me oleme olnud ühenduses ka laevandusettevõtetega selleks, et selgitada, mis on selle ettepaneku taga ekspordikonteinerite saatekirja põhimõtet kui sellist äh, see tööstusvaldkond äh, küsimuse alla ei sea, aga on veel kõhklusi ja kolleeg Rais kohe kindlasti hakkab teile neid paari minuti pärast selgitama. ma soovin veel kord toonitada, et pettused ei äh, esine mitte ainult impordi puhul, vaid ka ekspordi puhul on võimalik pettuskeeme välja töötada. ja härra Rais näitab teile, kuidas ekspordikonteinerite saatekirjad koos ekspordiandmetega aitavad meil võidelda maksupettuste, tollipettuste vastu ja tõesti, tegemist on uue sammuga pettustevastases võitluses ja me leiame, et tegemist on tähtsa ja vajaliku sammuga ning kui lubate, annaksin nüüd sõna härra Raisile. meil on väike PowerPointi esitlus siin kümme, üksteist slaidi. suur tänu. ma ütlen veel kolleegidele, et need slaidid on ka online juba kättesaadavad, nii et äh, need, kes äh, meid kaugemalt kuulavad, vaatavad, äh, teil on ka juurdepääs e-miitingu läbi nendele suur tänu äh, sõna saamast. räägin kohe siis asjast. Ähm, Ekspo-, e-, ekspordikonteinerite saatekirjad lisaks teistele dokumentatsioonidele ja impordi saatekirjadele äh, toovad siis äh, välja selle, et teinekord võib-olla illegaalselt reeksporditakse sisse toodut ja need on väga olulised siis ähm, äh, kontrollidele välispiiridel. ma tulen näidete juurde tagasi hiljem. me oleme Contraffic projekti kaudu äh, infot kogunud äh, taolise käitumise osas ja liikmesriigid on sellega liitunud, me oleme saatnud küsimustiku, tegime seda oktoobris kaks tuhat kolmteist liikmesriikidele ja kakssada kaheksateist Äh, tolliametnikku osales selles äh, uuringus ja ne, enamus nendest ütles, et nad kasutasid süsteemi ka seda ekspordi kontrollideks. viiskümmend kaheksa äh, ametnikku kaheksateistkümnest liikmesriigist vastas niimoodi kakskümmend protsenti. see pil-, pilootprojekt on siis käivitunud ka ekspordikontrollideks. nelikümmend viis viiekümne kolmest tolliametnikust ütles, et info, mis nende kontrollide käigus saadi, kujunes äh, ülioluliseks nende töös. viisteist protsenti kasutajatest kasutab seda süsteemi ka ekspordikontrolli jaoks. see on projekt, mis kogub siis saate äh, kirjad kokku, võrdleb, sisendab selle, sisendab need andmebaasi ja teeb siis võrdlusanalüüsi, kaksteist liikmesriiki osales selles projektis aga tulemused olid kättesaadavad kõikide eh, liikmesriikide tolliametitele. enne kui tuleme konkreetsete näidete juurde, räägiksin nendest saatekirjadest, need eh, räägivad sellest, kuidas need konteinerid liiguvad, eh, mis on nende marsruut ja saatekirjades võib olla infot ka selle kohta näiteks ka, et millal on, on konteiner kohale jõudnud, millal see on lossitud, millal sealt on kaup maha laaditud, millal see on maha lossitud äh, aluselt, äh, millal on äh, konteiner täidetud või tühjaks tehtud või millal on ta saadetud siis parandusse. näited, mis ma nüüd siin slaididel olen toonud, on, on väga tavapärane stsenaarium, mida kasutatakse. nimelt jõutakse kolmandasse riiki, varastatud konteineriga nii-öelda või salajase konteineriga, pannakse see uuesti Euroopa Liidu sõidukile, aga pannakse juurde uued dokumendid ja saadetakse Euroopa Liidu poole tööle, teele. saatekirjadest on aga näha, et kaubad tegelikult vahepeal ei olegi kohta vahetanud, vaid on lihtsalt seal konteineris olnud ja niimoodi me saame võidelda siis taoliste pettusskeemide vastu. näide number kaks mõned liikmesriikide ettevõtted on kasutanud võltsinguskeeme, kus nad ebarealistlikult kõrge väärtuse seavad saatekirjale kauba kohta ja saavad siis tagasi äh, käibemaksu, mis on makstud nende kaupade pealt väidetavalt ja saatekirjad siin aitavad selles mõttes, et äh, me näeme täpselt, äh, kus on kaup maha laaditud ja siis saame edasi uurida seda, et mis sellest kaubast tegelikult sai ja et kas tõesti kaup ka jõudis sinna, kuhu ta väidetavalt jõudis ja viime läbi siis kontrollid, see on üks konkreetne näide, üks liikmesriik selle näite tõi, see juhtus päriselt ja see näitab seda, et mitte ainult komisjonile ei ole see süsteem kasulik, vaid ka liikmesriikide jaoks on ta, on ta kasulik nüüd äh, see määrus viissada viisteist on äh, see määrus, mida me kasutame komisjonina ja ka liikmesriikides äh, selleks, et tagada seadusandluse, tolliseadusandluse, aga ka põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide korraliku rakendamise, kui me räägime nüüd kahese otstarbega kaupadest ja embargodest, siis on väga oluline liikmesriikide ja rahva jaoks see, et nad teavad, et kaubad, mis on toodetud Euroopa Liidus, jõuavad õigesse kohta, õigetesse kätesse, õigetesse sihtkohta. nüüd äh, nende ekspordi konteinerite saatekirjade põhjal me saame äh, selguse siis selles osas, kuhu see konteiner lõpuks äh, jõudis. see muidugi ei takista seda, et see konteiner valedesse kätesse võiks jõuda aga see määrus kui selline avab ukse teistele uurimustele ja uuringutele ja juurdlustele liikmesriikidele, avab võimaluse kasutada liikmesriikidel ka teisi vahendeid. no näide neli näeb välja natukene nagu näide üks. ma ei räägiks konkreetsetest riikidest, Ehm, sigarette viiakse Maltale. Malta ei ole vaja neid äh, konfiskeerida, aga kui seal ei ole liikmesriigi kleepekat peal, märgistust peal, siis on ilmselgelt tegemist äh, salasigarettidega. põhjust ei ole vaja neid, põhjust nende konfiskeerimiseks ei ole, sellepärast et sihtmärk on kolmas riik saatekiri annab meile võimaluse vaadata, et kas need äh, sigaretid ka siis jõudsid äh, kolmandasse riiki või siiski laetakse nad, laaditakse nad maha mõnes Euroopa sadamas ja enne kui nad jõuavad Euroopa, vähemalt siis vahetult enne Euroopa sadamasse jõudmist, vahetatakse välja dokumendid ja niimoodi jõuavadki siis äh, salasigaretid Euroopa turule. nüüd rääkides äh, nende saatekirjade kuludest. saatekirjad on äh, veoettevõtjate käes, suurtel veoettevõtjatel on see süsteem juurutatud, äh, see, mis seal kirjas on, varieerub ettevõttest ettevõttesse, aga seadusandlik määrus ütleb, et meid huvitab ainult see info, mis juba on kättesaadaval, me ei taha, et keegi hakkaks uut infot äh, panema saatekirjadesse või hakkama koguma seda kusagilt kokku, meid huvitab ainult äh, info, mis juba on esitatud. me oleme pöördunud ka tööstuse poole nõu saamiseks ja oleme vaadanud seda, kuidas on Ameerika Ühendriikides äh, see süsteem üles ehitatud. mõningate puhul umbes nelikümmend protsenti veoettevõtjatest imporditud andmed koondavad kokku ühtsesse andmebaasi. Euroopa Liidus äh, need, kes pränna juba kasutavad importkonteinerite puhul seda süsteemi, ei peaks lisakulusid kandma, sellepärast et äh, Olev siis saaks ise välja selgitada, millised andmed on olulised. Online juurdepääsu võimaldamine oleks ka lahendus seda kasutaks komisjon hea meelega, et meil oleks online eh, juurdepääs andmete kogumiseks ja ka siin oleksid peaaegu, oleks see peaaegu lisakuludeta eh, see süsteem, sellepärast et veoettevõtjad juba seda kasutavad. ja muidugi siis nüüd selektiivne aruandlus, kui siis veoettevõtjad eh, peavad neid äh, eraldi koguma hakkama, neid saaste, ähm, saatekirju äh, ja sellega kaasneksid teatud kulud, äh, tarkvarakulud, aga need ei oleks ilmselt väga suured. me oleme rääkinud, nagu ka öeldud, tööstuse esindajatega, World Shipping Council'iga nagu öeldud, äh, tööstus ei ole otseselt vastu sellele kohustusele, äh, on mõningaid äh, väiksemaid probleeme, mille võime me lahendada võib-olla kolmepoolsetel läbirääkimistel või delegeeritud õigusaktidega või rakendusaktidega. Need on siis sellised äh, juhud, kus kindlasti saatekirjad tuleks esitada, nõukogu lõppjäreldustes on viidatud konkreetsetele juhtudele. lahendamata on sellised küsimused, kellel on juurdepääs nendele andmetele, millal see määrus peaks jõustuma, see on loomulikult äärmiselt oluline veoettevõtjate jaoks ja siis äh, see niinimetatud aluste marsruudilt kõrvalejuhtimine, kui mingisugusel põhjusel jõuab äh, alus äh, mõnda Euroopa sadamasse, mis marsruudi järgi ei olnud nende sihtkoha sadam. aga noh, need küsimused on võib-olla tehniliselt võimalik lahendada. nii et äh, meie meelest äh, on argumente piisavalt äh, selleks, et see eksportkonteinerite saatekiri võtta kasutusele, see aitaks võidelda tollipettuste vastu, me ei hakka siin sekkuma seadusandlusesse, kasutame juba kättesaadavat infot ja me ei hakka sellega ka aeglustama konteinerite liikumiskiirust, vaid lihtsalt suurendame oma kontrollide tõhusust ja sellega ma lõpetan, suur tänu! Thank you um.... suur tänu, suur tänu teile, proua Hoffmann ja härra Rice. kõigepealt saab sõna raportöör, variraportöörid ja siis ülejäänud äh, sõnasoovijad. rahvapartei Andreas Schwab räägib härra Helvigi nimel. suur tänu, Viki. härra Helvik kahjuks ei saa osaleda tänasel kohtumisel aga palus siis edastada meie fraktsiooni seisukohad ja ma mul on hea meel selgeks teha, et äh, ei ole nii, et komisjon või Olav mingi uue ettepaneku teeks, vaid Euroopa Parlament eelmise ametiperioodi jooksul juba tegelikult hääletas selle ettepaneku üle. ja see ettepanek sellisel kujul, nagu seda täna meile ka esitleti, lükati tagasi ja kõik, mida ma täna siin kuulasin, kuulsin, on väga huvitav ja ma saan aru, miks komisjon täiesti õigustatult teatud äh, pettuste vastu soovib äh, tugevamalt võidelda, aga kui määrust viissada viisteist murd üheksakümmend seitse vaadata, siis siin ei ole tegemist mitte sigarettide salakaubaveo vastase võitlusega, vaid siin soovitakse üleüldiselt üle vaadata tollieeskirju. ja ma arvan, et siin ei piisa sellest, kui me räägime kasulikkusest, vaid meil on vaja rääkida vajalikkusest. ja seda vajalikkuse argumenti pole ma siiamaani kuulnud ning just sellepärast ma ei näe ka praegu mitte mingit põhjust, miks Euroopa Parlament peaks oma arvamust muutma seda arvamust, mis võeti vastu eelmise ametiperioodi ajal. aga tahaksin lisada veel paar-kolm punkti. õige on tõesti see, et uusi kulusid ei tule, õige on ka see, et kauplemist ei äh, peatata või ei viivitata, aga siin on ka muud menetlused seotud äh, selle küsimusega, nimelt kaubandusvoogude ettevõtete kaubandusvoogusid hakatakse kontrollima ja jälgima, see aga puudutab andmekaitset ja ja mulle tundub, et siin ei ole kõik päris õige, sellepärast me peame komisjoni ja nõukoguga tõesti veel kord rääkima sellest, mis kasu toob endaga see ettepanek ja millised probleemid ja ohud sellega on seotud ja just sellepärast äh, härra Helvigi nimel võin siin öelda ainult seda, et meie lähtume sellest, et parlament hakkab nõukoguga läbirääkimisi pidama siis, kui me näeme, et me hakkame rääkima sealt kohalt, kus lõpetasime eelmine kord, kus parlament selle ettepaneku tagasi lükkas. me vaatame selle ettepaneku muidugi põhjalikult läbi, aga põhimõtteliselt meie raportööri seisukoht ei ole muutunud, aitäh. Thank you, I m sorry, I should have gone to Liis. suur tänu, ma oleks tegelikult pidanud andma sõna Liisa Jaagonsaarile kõigepealt. aga kas te tahate ära kuulata variraportöörid ja siis sõna võtta või võtate? proua Jaagonsaar ütleb, et äh, sobib. proua Kallas soovis sõna. kas mõni variraportöör veel tahab sõna võtta? ja siis saab Liisa sõna lõpuks. proua Kallas. Actually I just uh, I had a mul on üks küsimus tegelikult väideti siin, et need süsteemid on äh, tolliseadusandluse rikkumiste väljaselgitamiseks kasulikud, eriti pettuste osas, aga kuidas on ikkagi ühtsete reeglitega tollirikkumiste osas? kas äh, ekspordikonteinerid siis ei ole kaasatud juba sellesse seadusandlusesse? ma teen ettepaneku, et kõigepealt saavad sõna meie kõnelejad, siis saab sõna proua Jaagonsaari ja lisaküsimustele vastab siis komisjon pärast seda ja siis saab proua Jaagonsaari veel korra sõna, sobib, suurepärane. härra Soltes, härra Tuuda ei soovi sõna proua Jaagonsaari. ja siis saab sõna komisjon. suur tänu. komisjon, suur tänu selle huvitava ettekande eest ja, ja suur tänu ka nende väga huvitavate eesmä-, et, näidete eest. aga nagu ma saan aru, Rahvaparteid need ei veennud tõsi see on, et äh, parlamendis on seisukohad läinud, on, on olnud seisukohad väga selged. esimesel lugemisel võttis parlament suure enamusega vastu parlamendi seisukoha ja parlamendi seisukoht täna praegu on see, et me ei taha et ekspordikonteinerid äh, kaasataks äh, sellesse süsteemi. aga nendel tingimustel, nagu parlament varem on öelnud, äh, tuleb nimelt uuring viia läbi ja välja selgitada see, et kas ekspordi kaasamine on mõistlik ja homme tulevad kokku variraportöörid, järgmisel nädalal lähevad käima kolmepoolsed läbirääkimised ja ma arvan, et nende läbirääkimiste jooksul vaadatakse veel kord üle need eksporti puudutavad küsimused, et kas on mõistlik äh, need kaasata või ei. ei tohi aga üldpilti unustada. on äh, mõningad väga olulised põhimõtted siin mängus, kuigi see võib tunduda tehniline, see jutt, aga andmekaitse küsimused on meie jaoks põhimõttelise tähtsusega ja, ja loomulikult on oluline võltsingute Ähm, vastu võitlemine, aga ma tahaksin teada, mida komisjon ütleb vastuseks äh, nendele küsimustele, mille seni on esitanud ainult Rahvapartei esindajad, ütleb kõneleja. kõigepealt siis komisjonile uuesti sõna vastusteks, aitäh. Thank you very much, uh, Mrs Chair and suur tänu, proua ähm, esimees, suur tänu võimaluse eest sõna saada ja küsimustele vastata kolleegid võib-olla täiendavad siis minu vastuseid. me teame väga hästi, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht, aga kuivõrd järgmisel nädalal hakkavad kolmepoolsed läbirääkimised, nii nagu raportöör ütles, peame me leidma lahenduse nendes küsimustes, kus parlament ja nõukogu ei ole jõudnud ühisseisukohale. ja komisjon tahab omalt poolt äh, lihtsustada kompromisslahenduse leidmist. ja ma arvan, et tänane kohtumine peaks kaasa aitama sellele, et ähm, kõik on informeeritud sellest, mis on kaalul. nüüd, mida ütles Euroopa Rahvapartei esindaja? Olav loomulikult institutsioonina alati keskendub äh, võltsingut võltsingute vastasele võitlusele, pettuste vastastele võitlustele, aga loomulikult viissada viisteist, ma olen nõus, see määrus on siin ka selleks, et tolliseadusandluse rikkumiste vastu võidelda. kui te nüüd vaatame seda, mida nõukogu on teinud, siis eksport äh,, konteinerite saatekirjad on kaasatud nõukokku, aga mis on oluline siin, vaid mit-, et mitte kõik, vaid ainult teatud kategooriad, mis on siin ära toodud nii et see ei puuduta sugugi kõiki ekspordikonteinerite saatekirju. ainult väga väike hulk nendest on kaetud selle seadusandlusega. keskendutakse jah, pettuste vastasele võitlusele, aga selleks, et see oleks võimalik, on nõukogu tekst seadnud piirangud äh, sellele, et kui palju ekspordikonteinerite kategooriad sinna alla lähevad, ma ei taha siin kõike hakata kordama, äh, järgmisel nädalal räägime sellest, aga nõukogu praegune ettepanek hõlmab siis kõiki ekspordikonteinerite kategooriaid. tahaksin rõhutada seda, et, et needsamad saatekirjad, nii nagu härra Raisk ka ütles, ei hõlma endas mitte mingisuguseid nimelisi andmeid, need räägivad konteinerite konkreetsest liikumisest, seal ei ole absoluutselt mitte mingisuguseid üksikisiku nimesid kirjas, aga ma olen nõus, et kui me seome selle eksportandmetega ekspordideklaratsioonidest, siis see info meieni jõuab. aga ma arvan, et me oleme piisavalt selles tekstis näinud ette turvaklausleid, ja nagu ma ütlesin sissejuhatuses, äh, ärisaladuse küsimused, äh, konfidentsiaalsuse küsimused on meie jaoks väga-väga olulised, me mõistame täiesti teie seisukohta, me saame aru, mida äh, tööstuse esindajad arvavad sellest ja praeguses tekstis on juba selliseid turvaklauslid sees, aga me oleme loomulikult valmis asja edasi vaatama ja leidma lahenduse, mis mis äh, vastab täiesti andmekaitse reeglitele. ma ei tea, kas härra Rice soovis veel midagi lisada siia? võib-olla üks praktiline näide, mis ei ole Olavi pädevuse kui sellisega seotud, aga äh, näitab, et äh, määrus äh, viissada viisteist äh, oleks ukse avajaks teistele uurimistegevustele ja need võiksid viia ka hiljem sanktsioonideni, mis on liikmesriikide pädevuses ja ei ole ka meie pädevus. kui meil on narkokaubandusjuhtum, siis me ju ei deklareeri tollipunktis narkootikume ja me eh, määruse viissada viisteist põhjal ei algata uurimist, vaid hoopis eh, narkokaubanduse eh, põhjal. nii et meie eesmärk on, et liikmesriigid saaksid rohkem informatsiooni kaupade liikumise kohta. väga palju on üheksakümne seitsmendast aastast muutunud, kui see määrus vastu võeti. me nüüd on tolli informatsioon kõik e-meetodil e-, saadaval meil on äh, tolli infosüsteem äh, välja arendatud, äh, mis täna toimib ja me peame igal juhul pettusevastases võitluses ka sammu edasi astuma. aitäh! Mrs. Gephardt. Sorry, Evelyn, thank you. Ja, danke schön. Ich hatte da um das Wort gebeten. Evelyn, palun. Jah, ma küsisin sõna, palusin küll sõna, aga ma ei tahtnud kindlasti raportöörit siin sõnad, äh, sõnajärje ära võtta, sellepärast et see on kindlasti tema töös raport kokku panna. me ei räägi siin triloogist äh, Euroopa Parlamendina, on meil väga konkreetne positsioon ja raportööri ülesanne on seda äh, positsiooni läbirääkimistega nõukoguga ka sisse tuua ning jõuda mõistliku tulemuseni Äh, nii et seda ma siin arutada ei taha, aga ma tahaksin Euroopa Komisjoni äh, äh, lauset siin puudutada. siin on räägitud, et te olete ka Worshipping Council'iga kokku leppinud, et konstruktiivsed arutelud on toiminud, toimunud ja see äh, kõrvallause siin äh, oli selline, et äh, meil on siin veel endiselt probleeme, et defineerida täpselt, kes siis andmetele ligi pääseb. ja ma arvan, et see kõrvallause on väga oluline kõrvallause, sellepärast et me just kuulsime, et mingisuguseid konkreetseid andmeid ei ole antud. andmekaitses me ei räägi mitte ainult isikli, isikuandmete kaitsest, aga me räägime ka äh, ettevõtete andmete kaitsest. ja just see küsimus ongi väga oluline, kes siis täpselt tõepoolest saab ligipääsu nendele andmetele, kes saab neid andmeid siduda teiste andmetega, kes saab nende andmete kohta päringut esitada, kui äh, hästi neid andmeid hoitakse, kui turvaline see on. Äh, me teame, et äh, kus ärihuvid on mängus, on ka vahendid olemas selleks, et eh, ehk kellelegi maksta nende andmete saamise eest ja nii edasi. nii et eh, selles kontekstis on kõik need küsimused väga huvitavad ja ma tahaksin natuke rohkem informatsiooni eh, saada nende kohta, kui lihtsalt see üks väike kõrvallause siin. proua esinaine, kas komisjon tahaks andmekaitse ja andmetele ligipääsu küsimustes siin kommenteerida? ja vielen Dank, äh, das ist ein absolut ja suur tänu, äh, tegemist on väga olulise küsimusega, mille te tõstatasite ja ma palun, et härra Rais, kes ka ettekande tegi, äh, veidi seda kommenteeriks, aga tõepoolest õigus teil on. tegemist on küsimuses, kus nii nõukogu kui ka parlament siin õigusandjana peab täpselt vaatama. aga härra Rais saab ehk veidikene valgust heita sellele küsimusele. So thank you very much. Uh, the, the constructive discussion. suur tänu, need konstruktiivsed arutelud World Shipping Company'ga ei olnud äh, kindlasti mitte tolli ja ettevõtlusandmed. siin on äh, ettevõtete konkreetsed andmed. Äh, me rääkisime saatekirjade küsimuse World Shipping Council'iga läbi, mis siis tähendab täpselt konteinerite staatus ja liikumistrajektoor peaks olema kajastatud, aga loomulikult äh, äriandmed on äh, väga tundlikud ja me oleme näinud määruses, et kõrged andmekaitsestandardid, see on äh, tekstis nii kirjas, kui häkkeritest rääkida, siis muidugi kahjuks tänapäeval on see risk, millega peab arvestama, aga meie oleme taganud, et andmeid kaitstakse ja me oleme valmis seda tegema saatekirjade andmed, mida me ka arutasime World Shipping Council'iga, on juba täna veebis kättesaadavad ja ka avalikkusele kättesaadavad. me ka kasutame ka oma Contrafic projektis seda nii et kolmkümmend protsenti kõiki saatekirjade andmeid on võimalik juba internetis kõigil näha ja see ongi meie lähenemine ma loodan, et äh, see oli piisav vastus äh, teie küsimusele, aitäh. proua esinaine, kolmkümmend protsenti äh, konteinerite saatekirjade sõnumeid on juba kättesaadav internetis, aga siis seitsekümmend ei ole. kas ma sain õigesti aru okay.? Uh, um, if I may uh,, we have also kui lubate uh,, siis äh, meil on ka äh, ühtsest äh, uurimiskeskusest kolleeg siin, kes on vastutav Contrafic projekti eest ja tema võib ka midagi nende protsentide jaganemise, jagunemise kohta öelda. härra Tsooris, jah, tahaksin siin öelda, et saatekirjade informatsiooni operaatorid jagavad oma klientidega, need lehed on avalikud, juba aastaid on see nii olnud, see ei ole mingi salajane informatsioon, sellepärast et mingisuguseid väärtusi või toodete nimetusi ei ole seal toodud. nii et saatekirjade informatsioon on olnud avalik ja kõik võivad operaatorite juurde minna ja küsida juba praegu äh, nende äh,, neid andmeid. Got... kas te saite vastuse oma küsimusele, praegu aega on, nii et äh, küsige veel konkreetsemalt, kui tahate. aega on ja eksperdid on täna kohal. Te vist lugesite minu ilmest õigesti välja, et ma ei ole nende vastustega väga rahul, ütleb proua Gebhard nii et äh, vaatan siis seda slaidi veel kord, mis siin oli, kas esimene või teine näide, ütleb kõneleja, ei tea täpselt. nii et me räägime siin eksporditavatest sigarettidest, neid on väga suur kogus ja konteiner liigub ühest kohast teise, see saadetakse tagasi. jah, muidugi kui ma tahan nüüd äh, äh, salakaupa vedada, siis ma paneksin nad lihtsalt teise konteinerisse, need äh, suitsud ja et siin rohkem nagu ei peagi midagi tegema. et saatekirjad ma tahaksin ka, et meie Euroopa Parlamendis räägiksime keelt, mida, millest inimesed aru saavad. Äh, arutelu alguses ma mõtlesin, et äh, mis see CSM, need saatekirjad, mis see siis täpselt üldse on? Need on siis andmed, äh, konteiner see ja teine, numbriga see ja teine on praegu ühes sadamas X ja läheb järgmisesse sadamasse ja siis järgmisest sadamast äh, järgmise kaubaga siis kas tagasi eelnevasse sadamasse või veel mingisse kolmandasse sadamasse. kas see informatsioon on ka sisuline või me räägime siin ainult konteineri nimest või numbrist, siis see ei ole ju probleem, see võib olla avalik informatsioon. ja seda me ju teeme ka oma postipakkidega, et äh, neid on võimalik äh, seirata igal pool maailmas, me saame täpselt jälgida, kus meie pakk parajasti asub. aga konteineri sisu ja numbri või nime seostamine on oluline küsimus. kuidas te saate kontrollida äh, täpselt kaupade liikumist, kui teil sellist äh,, nende kahe informatsiooniühiku vahel ei ole sidet? ja kui teil on see informatsioon, siis kes seda hoiab, kellele on sellel ligipääs, kes seda töötleb? ja see andmete koondamine on ju vajalik selleks, et kontrolli teostada Ke. kellele on informatsioonil ligipääs, see ongi see, mis mind huvitab. Going to suggest as we have time we'll do one more proua esinaine, kuna aega on, siis komisjoni esindajad saavad veel korra vastamiseks sõna ja siis äh, teeme kokkuvõtte raportööri poolt, kui veel küsimusi tekib. suur tänu, võin siinkohal kinnitada, et te olete tõepoolest probleemi õige nimega nimetanud et selleks, et äh, tõepoolest pettuste vastu võidelda ja hästi töötada, peaks ekspordikonteneinerite saatekirjad ka sisuliste andmetega siduma. meie komisjonina oma ettepanekus äh, oleme lähtunud üldistest andmekaitsereeglitest. kahe tuhande esimese aasta äh, reegli, äh, määruses viissada nelikümmend ma arvan, et äh, selles osas on selge, et meil on vaja veel äh, siin äh, turvatagatisi andmetele. nõukogu on oma ettepanekutes ekspordikonteinerite saatekirju maininud ning nad ärisaladuse sätteid on siia rohkem rakendanud ma ei saa siin detailselt seda selgitada, ehk tulevikus vaatame seda teksti lähemalt aga äh, nõukogu on veel äh, siin ärisaladuste hoidmise sätteid äh, ja kaubavoogusi kaitsvaid sätteid ja muid äh, lisanud. ja siis on veel küsimus, äh, et äh, millises osas liikmesriikides on ligipääs sellele kas siis konkreetset liikmesriiki puudutavad andmed on ainult sellele liikmesriigile kättesaadavad või on see kättesaadavus laiem? ma ei taha siin detailselt praegu äh, seda arutada, sellepärast et komisjonil on oma algne äh, positsioon, aga võiks öelda, et ma olen avatud ja äh, kuulan tähelepanelikult, äh, mida selle teema kohta öeldakse, aga ma olen kindel, et me jõuame lõplikule lahendusele, mis piisavalt kaitseb ka andmeid, kaitseb ka ettevõtlussaladusi. siin kolleeg on midagi kirjutanud Äh, siin ühtse uurimiskeskuse kolleegi märkus on minu ees laual, et aga kui te tahate midagi lisada, siis tehke seda ise, palun. Uh, uh, tahaksin jah lisada, et äh, liikmesriikidel ja tolliametnikel on äh, nendele nominaal-, nominaalsetele ja arvandmetele ligipääs, see on nende andmed need on nende andmed, neil on juba ligipääs neile ja tänane olukord seal küll midagi ei muuda rohkem. Hmm? proua Jaakonsaari, palun. Uh, suur tänu teile nende äh, nend-, selle informatsiooni eest Äh, see annab meile kindlasti mõtteainet uut. sest ma olen kindel, et kui see ettepanek äh, esimesel lugemisel võeti vastu niivõrd äh, suure enamusega, siis vist probleeme nagu ei tekkinud, aga kui, kui peaks siin vastuolusid tekkima, siis me arutame selle veel täpsemalt läbi meil on variraportööridega kohtumine homme ja järgmisel nädal, nädalal algavad ka äh,